Dear friends, uh, <coughs> we start our... alustame hääletamisega. kõigepealt kontrollime, teeme testihääletuse. pange palun oma hääletuskaardi masinasse. hääletamine on alanud. palun kasutage nuppe hääletusmasinal kakskümmend sekundit veel. I close the vote. lõpetame hääletamise. kõik on korras. Dear friends. armsad sõbrad. esimene hääletus, päevakorrapunkt number kümme see puudutab energia märgistamise raamistikku ja vastavalt kuuskümmend üheksa F-ile kodukorrast äh, hääletame esialgse kokkuleppe üle. raportöör on kolleeg Tamburano. nimeline hääletus, avan hääletuse. see on siis äh, esialgse kokkuleppe üle hääletus hääletamine lõppenud, hea tulemus. aitäh. ITRE komisjon on triloogi tulemuse heaks kiitnud. nüüd päevakorrapunkt number üksteist. see puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust internetiühenduste kohta kohalikes kogukondades. kolleeg Sorino on raportöör. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. transpordikomisjoni kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarvekomisjoni kolmteist poolteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, transpordikomisjon seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus. ma ootan nüüd paar sekundit. muudatus sada kakskümmend kuus. minul nimekirjas on see leheküljel kümme. kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromissi üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. Regi kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tagasi lükatud. transport kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu seda kontrollime. viiskümmend seitse. üks Rahvapartei saadik on liiga palju. nüüd on kõik korras. tagasi lükatud muudatus viiskümmend kaheksa ja eelarve muudatus kuus, need olid identsed, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. eelarve seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse ja kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime mõlemad muudatusettepanekud koos lõpetan hääletuse vastu võetud. palun tõstke paremini käsi. muudatus kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu. seda tuleb kontrollida. teine osa hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, transport kaheksa poolt, vastu, seda kontrollime, transport kaheksa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud proua Toial ei ole hääletuskaarti. seega on tagasi lükatud, sest ei saadud häälteenamust. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend poolt, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. transport kümme poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. Regi kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli ja transport neliteist üheskoos poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. transport kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus nimeliselt muudetud kujul raporti eelnõu üle. hääletamine on alanud. aitäh! hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja hääletus selle üle, et alustada vastavalt kodukorra reeglile kuuskümmend üheksa C institutsiooni vahelisi läbirääkimisi. hääletamine on lõppenud. selgelt vastu võetud. aitäh. palju õnne raportöörile ja variraportööridele ja komisjonidele. järgmisena Euroopa tööstuse digiteerimine, päevakorrapunkt kaksteist raportöör on härra Pütihofer. kuuskümmend seitse ja kuuskümmend kaheksa ühes, üheskoos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu. kontrollime seda. kaheksakümmend kolm. I close the vote. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend neli poolt, vastu sama häälte vahekord vastu võetud. olgu, kontrollime. kaheksakümmend neli. hääletamine on lõppenud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lisa kompromissile üksteist, lisa üks poolt, vastu erapooletud. seda kontrollime. lisa üks kompromissile üksteist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lisa kaks kompromissile üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime seda lisa kaks kompromissile üksteist. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime üheksakümmend üheksa hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kolm hääletamine on lõppenud vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, era-, kontrollime. sada neli. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, kontrollime, sada kaheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seekord, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud lisa üks kompromissile neliteist poolt, vastu er-, kontrollime. lisa üks kompromissile neliteist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud lisa kaks kompromissile neliteist, kes on poolt vastu. kontrollime seda ka. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada nelikümmend üks hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lisa kompromissile seitseteist, kes on poolt, vastu. kontrollime. lisa kompromissile seitseteist. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, lisa kompromissile kaheksateist poolt, vastu, kontrollime, lisa kompromissile kaheksateist. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lisa üks kompromissile kakskümmend kaks poolt vastu. kontrollime. lisa üks kompromissile kakskümmend kaks. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. lisa kaks kompromissile kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud tagasi lükatud, vabandust, selgelt tagasi lükatud, loomulikult. aga kontrollime. lisa kaks kompromissile kakskümmend kaks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lisa kompromissile kakskümmend kolm poolt, vastu tagasi lükatud. kontrollime. kompromiss kakskümmend kolm, sellele lisa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, vabandust, minu viga. aitäh, et palusite kontrollida. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun tõstke käsi paremini, sest ma ei saa päris täpselt aru, kuidas te hääletate. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaks, kaks, neli poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, üheksa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. lisa kompromissile kakskümmend neli poolt. vastu kontrollime. lisakompromissile kakskümmend neli, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lisakompromissile kakskümmend viis poolt, vastu, nagu ikka, tuleb kontrollida, sest ei ole päris selge hääletamine on lõppenud tagasi lükatud seekord. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime. kakssada kuuskümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu. erapooletud, kontrollime tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada seitsekümmend kaks. ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmteist poolt, vastu. kontrollime. IMCO kolmteist. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend üks kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lisa kompromissile kolmkümmend üks poolt, vastu. kontrollime. lisa kompromissile kolmkümmend üks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu kontrollime. kakssada üheksakümmend seitse hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime. kolmsada kakskümmend seitse hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu. kontrollime. kolmsada kakskümmend viis. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud kontrollime kolmsada kakskümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolm, kolm, üks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kolm, kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. transport üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. transport kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. transport kolm poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. transport neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. transport viis, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud transport üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud transport kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tööhõive kaks poolt, vastu kontrollime. tööhõive komisjoni muudatus kaks. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud tööhõive kümme poolt, vastu kontrollime hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud tööhõive kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tööhõive kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud tööhõive kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tööhõive kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tööhõive kakskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime tööhõivekomisjoni kahekümne seitsmes. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kultuur kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kultuur üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kultuur kaksteist poolt, vastu erapooletud kultuurikomisjoni kaheteistkümnes muudatusettepanek. lõpetame hääletuse. vastu võetud kultuur kolmteist poolt vastu, kontrollime. kultuurikomisjoni kolmeteistkümnes. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kultuur kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kuus poolt, vastu. kontrollime. IMCO kuus. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, IMCO kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kaksteist poolt, vastu, era-, kontrollime. IMCO kaksteist. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, IMCO kaheksateist poolt, vastu. IMCO kaheksateist, kontrollime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 erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. transport A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. transport E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. tööhõive B poolt, vastu. kontrollime. tööhõive B hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üks poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanek üks. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kaks poolt, vastu. kontrollime hääletamine on lõppenud. vastu võetud po kolm poolt, vastu. veel kord muudatusettepanek kolm. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. We check four I close the vote. hääletamine on lõppenud. vastu võetud viis poolt, vastu. kontrollime. Amendment five, I close the vote. muudatusettepanek viis, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatus seitse, hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud lõpphääletus nimeliselt, hääletamine on alanud. aitäh, hääletamine on lõppenud vastu võetud suure häälteenamusega. palju õnne raportöörile. Mr Eller, I have a question about the novelties in the mul on küsimus nende uus, uute asjade kohta siin äh, hääletusel. milline on õiguslik alus kompromissi jaoks? kompromissi tähendab ju, et on uus sõnastus muudatusettepanekutele, aga, aga mida tähendab see lisa kompromissidele siis? ütleme, et meie komisjonis on see üsna tüüpiline lähenemine. kui me hääletame IMCO-ga koos, hääletasime digitaalühisturu üle, siis olid ka samasugused asjad, sest IMCO tegi sellise ettepaneku. palun. esiteks, kui tohib siis nende juures autorit ega fraktsiooni ei ole kirjas nende lisade puhul, kes need lisad ette pani. ning teiseks, kui ma hääletan juba kompromissi üle, pean ma ju teadma, milline see kompromiss kokkuvõttes lõplikult välja näeb. kui siia, kui mingisuguseid lisasid tehakse, siis neid tuleks hääletada ennem kompromissi hääletust. sest ma ei saa ju muidu hinnata, milline see kompromissi tekst lõpuks välja näeb. selline asi ei ole õige see on minu arvates meie reeglite vastu. Mr. Pütikofer, raportöör, konstateerib uh,. Mr. raportöör, okei okay,, okei okay,, dear colleague. härra raportöör, head kolleegid. ja me otsustasime niimoodi toimida koos infokomisjoniga. ma olen päri, et see ei ole päris tavapärane menetlus aga IMCO-ga meil oli terve rida probleeme raportööridega ja lõpuks otsustasime, et niimoodi äh, lisa-, tege-, teha niisuguse täienduse meie kompromissidele. ning äh, loomulikult me ei peaks tulevikus niimoodi tegema meil on küll eh, tulemas koostöö taas IMCO-ga ühe teise dokumendiga seoses ja selle tõttu on väga oluline kas, eh, teada, kas komisjon soovib täiendusi mingitele kompromissidele, sest enne me digitaalühisturu küsimuses leppisime me kokku IMCO-ga. härra Bütikofer. head kolleegid, härra esimees, menetlus lepiti kokku kõigi fraktsioonide, kes osalesid äh, kokkuleppel kaks vari, kahel variraportööride kohtumisel, mille me korraldasime. üks fraktsioon, kes ei käinud kohal, oli ENF, aga kõik teised fraktsioonid olid nõus menetlusega ning äh, asja sisu oli järgmine. mõnede kompromissmuudatusettepanekute osas leppisime kokku viie või kuue fraktsiooni osalusel ja täienduste osas leppisime kokku kolme või nelja ehk vähema fraktsioonide arvuga. kokkulepe oli olemas ja kui te nüüd seate selle kahtluse alla, siis peaksid menetlust korraldavad organid seda asja hindama, aga mingi trikiga siin küll tegemist ei ole. siin oli lihtsalt äh, tegemist püüdlusega lahendada äh, kahe, kahetise enamusnõude küsimused variraportööride koosolekutel. ning äh, vähemalt need kolm fraktsiooni, kes olid esindatud kohtumisel, olid sellega nõus. Eh, head sõbrad, lubage mul pakkuda välja lahendus võib-olla, vähemalt tuleviku seisukohast võiks see olla oluline olla. meie koordinaatorid peaksid selle küsimusega tegelema pärast loomulikult nõupidamist oma fraktsioonides, sest praegu on väga keeruline selles arutelus mingit lahendust leida, sest mõned kolleegid paistavad olema nõus, et see menetlus on õige, teised jällegi ei ole nõus, et see menetlus on korrektne. nii et jätkem see praegu koordinaatorite kohtumisele lahendada, sest praegu me ei saa kindlasti seda menetlust muuta, sellepärast et me hääletasime selle poolt. ja nagu me kuulsime, koordinaatorid, vabandust, mitte koordinaatorid, kõneleja parandab endast raportöörid, variraportöörid, otsustasid eh, niisugust teed minna. nii et võib-olla paar, paar sõna saajad veel. kui te tahate seda küsimust arutada, aga kõigepealt proua Toia oli esimene ja siis härra Turmes. üksteise järel, härra Karinš ja siis teie veel kord. suur tänu, esimees. <clears throat> ma tahaks öelda, et see, mida ütles raportöör, äh, tähendab seda, et ma ei peagi eriti midagi, midagi rääkima, sellepärast et see menetlus äh, pandi paika, äh, võttes aluseks ühise otsuse E, e, ning selle langetasime, võttes aluseks ähm, e, ka kolmepoolsete läbirääkimiste tulemused, nii et äh, ühesõnaga kui keegi ei olnud rahul kompromissmuudatusettepanekutega, siis esitati lisaettepanekuid. nii et äh, praegusel hetkel äh, peab ütlema seda, et raportöör on teinud ära väga korrektse töö ning oli absoluutselt avatud lisaettepanekute vastuvõtmiseks. aitäh teile! Uh, leian, et see ettepanek, mille sa tegid, Jerzy, on hea. järgmisel koordinaatorite kohtumisel peaksime seda arutama, ülejäänud osas Äh, loodan, et kõik nõustuvad sellega, et suur äh, enamus, äh, praktiliselt konsensus otsustas selle väga olulise raporti Tööstus neli null osas niimoodi, nii et, nii et ma ei tähtsustaks seda ühte niisugust pisikest institutsioonilist küsimust üle. härra Karinš. jah, olles koordinaator peaks mul olema hea meel, et me saaksime koordinaatorite tase, tasandil selles kokku leppida, aga tundub, et see on siiski kodukorra küsimus ja õigusega tõstatatud, et mida see kompromiss siis tähendab. kompromiss on uus tekst, mis tugineb olemasolevatele muudatusettepanekutele. ja kompromiss tavaliselt äh, tehaksegi nii, et meil on mingid muudatusettepanekud olemas ja see hääletatakse täiendusena nendele ettepanekutele, aga igal juhul peab see olema esitatud, äh, see, mida me hääletame, peab olema enne esitatud. kui aga nüüd kompromissi täiendatakse, siis tundub, et kas tegemist on mingi uue kompromissiga, või millegi taolisega, igal juhul selle staatus või seisund ei ole selge ja kes selle esitab ja kuidas see seostub olemasoleva kompromissiga, näiteks võiks olla niimoodi, et et mõned inimesed arvavad, et see on hea kompromiss ja nad võib-olla mõtlevad, et see on hea kompromiss, nii nagu see esitati, ilma täienduseta ja see, see ei ole hääletusel selge me oleme tavaliselt kaotajad pooled taolises olukorras, aga samas olukord võib muutuda, nii et me peaksime äh, Eh, tõsiselt järgi mõelda, mõtlema selle üle, kas me tahaksime niisugust, kas me tahame tulevikus niisuguseid asju kasutada. sest eh, aga samas see ei ole ju kodukorra küsimuses, see ei ole enam koordinaatorite tasemel lahendatav asi. sellega peaks tegelema kogu komisjon. härra esimees, peaksin kinnitama, et raportöör va,, variraportöörid ja teised taolised inimesed, neil ei ole õigust kodukorda muuta ja näiteks äh, see, et soovitakse vasakpoolsete häältega mingid asjad läbi suruda, see ei ole piisav alus sellele, et neid asju muuta. härra esimees, te olete kaks pool aastat töötanud äh, konverentsi, kon-, komisjonide esimeeste komisjon, e-, e-, juhina, komisjonide esimeeste organi juhina ning te peaksite väga hästi teadma, et niisugust asja teha ei tohi. ning ma loodan, et seda tulevikus enam ei, ei toimu ja ma loodan, et IMCO-s ka niisugust tobedust enam ei tehta. aitäh, proua Niibler ja siis proua Erkel. järjekord on oluline, proua Niibler kõigepealt. aitäh, esimees. teen lühidalt tahaksin toetada kolleegi, kes Eh, kes ütlesid, et tegemist on eh, kodukorras lahendatud küsimusega. see tähendab, et siin ei ole koordinaatoritega, raportööridega, variraportööridel mingit pädevust ning eh, ega ei minu ega kolleeg, mina ega kolleeg Roili ei ole teadlikud, et kuskilt niisugust asja tehtud oleks, nii et nii et ma paluksin, härra esimees, et te selle asja selgeks teeksite kodukorra plaanis ning järgmisel koosolekul selgitaksite meile, kuidas õige on. nii et ma, ma palun teil see asi ära lahendada ja meile järgmisel koosolekul teatada tulemustest. aitäh, järgmine palun. kõnelejal oli mikrofoni niisuguse menetluse kohta õigusloomelise tekstiga seoses, see olukord on ju täiesti teistsugune, kui me hääletame õigusloomet. me ei saa lasta tekkida niisugusel ebaselgel olukorral, isegi kui tegemist on algatusraportiga. asjad peavad olema selged, sest me ei saa õigusloome menetluses lasta tekkida niisugustel situatsioonidel. ma ei tea, mis toimub IMCO-s, aga ITRES igal juhul me ei tohi lasta tekkida sellistel olukordadel. ja ma mõtlen just õigustekstidele siin. head sõbrad, nagu ma paar hetke tagasi ütlesin, arutame me seda küsimust koordinaatoritega ja ma seletan loomulikult, ma selgitan, teen olukorra endale muidugi selgeks, see on minu minu ülesanne, Angeelikal on täiesti õigus. aga ma pean ütlema, et komisjonide esimeeste konverentsil, konverentsis töötades tean ma, et komisjonide reeglid on erinevad ja kodukord ei ole väga selge tegelikult kõigis küsimustes näiteks ütleme, pakkumiste küsimused on eh, komisjonide menetluses. ning aasta tagasi on seda korraldust muudetud nii et endiselt on oluline, et me loeme kodukorra täpselt läbi ja kodukorras tegelikult ei ole asi päris selge, sest ma toon teile näite. ja näite ka meie komisjoni kodukorrast ja ma võin teile kinnitada, et kui varem ei oleks meie komisjonis niimoodi olnud, siis ma ei oleks valmis ka menetlust muutma ja ütlema, et oi, nüüd ma teen kõik ümber. aga asi oli nii ka varem. ja ma toon teile näite. nii et ma tahaksin lõpetada praegu selle arutelu, sellepärast et on selge, tulevikuks asi paika, et tulevikuks tuleb asi ära lahendada, olen teiega päri, meil on vaja selget menetluskorraldust tõenäoliselt on siin IMCO tõttu mingid äh, muudatused tehtud, sest IMCO survestas meid, aga igal juhul me saame astuda sammu tagasi ja öelda, et ei, rohkem me nii ei tee. härra Pütikohver, viimasena ja siis jätkame, palun. härra esimees. selgitada võib asju nii või, või teisiti see pole minu jaoks oluline. me leppisime asjas kokku niimoodi sellepärast, et kõik olid päri ning keegi meist variraportööride kohtumisel ei tundnud, et me rikume midagi kodukorras selle kokkuleppega, seda esiteks. teiseks, härra Langeni äh, hea kolleegi rünnakut minu vastu tahaksin ma pareerida, sest ta ütleb, et, et, et soovitakse siin, kuna raportöör on roheliste hulgas, et, et siis praegu on reegleid muudetud, see on ebaõiglane jaa, võtan selle tagasi, ma ei pidanud silmas härra Pütikoferit personaalselt. kolleegid. meil on, meil on asi läinud natuke käest ära. Lähme hääletusega edasi, ma lahendan selle küsimuse ära ja aga ma võin teile kinnitada, et meie menetluskord ei ole nii selge, et me saaksime väga lihtsalt selle küsimuse lahendada. vähemalt soovisin sõna, aitäh, et sõna andsite, aga tõesti tekib küsimus, mida siin mängitakse, et miks see miks oodati nüüd ära hääletus, et neid asju tõstatada? sisuliselt eh, oleks koordinaatorid pidanud sellega tegelema. kas, kas kõik see hääletus praegu, mis, mis me siin läbi tegime, on tühine või? milles see asi on nüüd? kui mingi probleem on, kui meil eh, on eri lähenemised, siis oleks pidanud tegelikult need, eh, need vaidlusküsimused tõstatama enne hääletuse algust, mitte pärast head kolleegid, hääletused nendes küsimustes, mida arutati, on lõpetatud mingi viisteist minutit tagasi. nüüd võtame järgmise hääletuse ja hääletuse tulemused on paigas, midagi enam praegu muuta ei saa. nii et Euroopa tööstuse digiteerimine on heaks kiidetud nii, nagu hääletuse tulemused seda näitavad. nüüd järgmine küsimus. raporti eelnõu Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. parlamendi ja nõukogu muutev määrus. Eh, väga palju konkreetseid numbrilisi viiteid, aga ärme neid kordame, võtame alguse ja muudatusettepanek kaheksa. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu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 kaks, kontrollime kahte. tõenäoliselt äh, võetakse vastu. aga ei olnud selge, hääletus lõppenud. jah, vabandust, tõstke käed tõesti kõrgele üles, sest muidu ma ei, ma ei näe. kolm ja kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud. nüüd peame kontrollima. neli hääletus lõppenud vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus avatud hääletus lõppenud. selgelt vastu võetud. õnnitleme raportööri. järgmine raport. oi, raportöör olin ju mina, vabandust. vabandust mm. -hmm. olen nagu tegelane laulust, Speedy Gonzales järgmine punkt, raportöör on Michal Boni, Euroopa gigabitti ühendus, ühiskond ja 5G, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tasakaalulikult nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vist, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, kontrollime. kuuskümmend üks. tundub, et suur enamus vastu võetud, aga palun ma üritan teha võib-olla natuke aeglasemalt, sellepärast et teil peaks olema tõesti aega käed tõsta. neli, kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada se-, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. Era-, vaadab tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime, sada kolmkümmend viis. hääletus lõppenud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu. kontrollime, sada kolmkümmend kuus. kontrollime sada kolmkümmend kuus ja hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu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 vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada seitsekümmend viis. sada seitsekümmend viis. hääletus lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada äh, kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime. sada kaheksakümmend üheksa, sada kaheksakümmend üheksa, hääletus lõppenud, tagasi lükatud seekord kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada üheksakümmend neli. jah, hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli kompromiss. Eh, kakskümmend üheksa. Eh, sada, kakssada kuusteist poolt vastu, ta vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt vastu. kontrollime. kakssada kakskümmend kuus. ja hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime. kakssada kakskümmend seitse. kaks, kaks, seitse. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu kontrollime, kaks, kaks, kaheksa. kontrollime, kaks, kaks, kaheksa. ja hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kaks, kaks, üheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, null poolt, vastu. kontrollime, kaks, kolm, null. hääletus lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, äh, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kuld kultuuri üks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kul-, kultuur kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kultuur kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kultuur neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, IMCO üksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud IMCO kolmteist poolt vastu, erapoolt vastu võetud,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 vastu võetud, kontrollime. kaheksateist kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, üheksateist. hääletus lõppes tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanek kuus. tagasi lükatud. ning äh, lõpphääletus, nimeline hääletus on avatud, kogu raporti hääletus. jah, hääletus lõppes. selge häälteenamus ning õnnitleme raportööri, aitäh! ning see, see lõpetab meie hääletuste osa. Well, uh... kallid kolleegid. mul on äh, äh, äh, tegemist, ma pean minema gaasitarne turvalisusega tegelevasse töögruppi, nii et ma kahjuks olen sunnitud oma tööülesanded äh, edasi andma ning palun, et meie aseesimees härra Henkel aitaks komisjoni juhatada. nii et suur aitäh. võid istuda nüüd siia. suur aitäh teile. Speedy Gonzales, ütleb kõneleja, suure au eest. nüüd võtab ämblik mees töö enda peale ja tahaksin meenutada seda, et Euroopa kosmosestrateegia on oluline ning see peaks programmeerima meie kosmosestrateegiat järgnevateks aastateks ja sellega seoses on see väga tähtis. ITRE komisjon korraldas avaliku kuulamise kümnendal novembril möödunud aastal ning äh, oleme ka äh, asepresident Šefkovitšiga mõtteid vahetanud, samuti ka Vienkovskaga ja ka härra Ivanaga, kes on kosmoseagentuuri esimees arutelu, selle olulise arutelu jaoks on meil nüüd nelikümmend viis minutit aega ja kõigepealt tahaksin ma anda raportöörile proua Kreelile sõna. ja tal on sõna kolmeks minutiks. Äh, aitäh, härra esimees. jah, ma ei ole esimees ega raportöör, aga seda olen ma hea meelega. komisjon on tõesti teinud väga põhjaliku ettepaneku kosmosestrateegia asjus ja see on väga hea märk, sest meie kosmosepoliitika loomulikult tegeleb maaväliste asjadega, aga sellel on ka väga suur mõju majandusarengule, ühiskonnale ja ma arvan, et parlament peaks ka oma arvamuse siin esitama, seda me nüüd ka teeme. ma tahaksin tänada variraportööre, me oleme juba esimest korda koos ka laua taga istunud, minu arvates on meil nüüd hea võimalus parlamendi prioriteedid välja tuua. minu arvates peaks olema selge, et Galileo ja Copernicus on meie jaoks olulised prioriteedid, nad tuleb ellu rakendada ning neid tuleb edasi arendada võib-olla kõigile liikmesriikidele ei ole päris selge, et, et satelliidid ei ela igavesti, vaid neid tuleb ka uuendada. aga selleks peab olema ka ressursse. mis puudutab äh, maailmaruumi vallutamist, siis me peame tegelema ühe kalli, aga väga olulise asjaga. nimelt äh, see kosmoseprügi ma tahaksin tänada ka ESA-t äh, selle äh, eest, et nad on valmistanud siin väga paljud asjad ette. tuleb aga meelde tuletada, et ESA ei ole selles mõttes Euroopa institutsioon, et et ta oleks Euroopa Liidu oma, äh, vaid et sinna kuuluvad nii Euroopa Liidu kui ka mitte Euroopa Liidu riigid. minu arvates on Euroopa Liidu ja ESA vaheline koostöö väga hea seda tuleks edasi arendada, sest me saame ainult üheskoos nende asjadega hakkama. teine asi, mis on oluline väljakutse meie jaoks, nimelt äh, küberkaitse maailmaruumis. ka sellest see raport räägib. kosmosetehnoloogia valdkonnas tuleb mainida, et Euroopa jaoks on see oluline majandusfaktor ning me peaksime siin ka VKE-de jaoks muutma lihtsamaks kasutada Galileod ja Kopernikust oma öö, öö, majandustegevuses. Nende juurdepääs peaks olema lihtsam. samuti peab olema lihtsam andme, andmetele juurdepääs samas äh, tuleb ka tagada, et need vastuvõtuseadmed oleks äh, vastu, äh, kooskõlas selle Galileo süsteemiga. ning Euroopa Liit kui liikmesriigid sellega hakkama ei saa, peaks ka õigusloomeliselt sekkuma. aga kõigepealt loomulikult tööstus peab vaadata, vaatama, mida neil vaja on, aga kui tarvis, siis peaksime meiegi sekkuma. peame arvesse võtma ka regionaalset mõõdet, sest just regioonides on palju kasutusvõimalusi, mida seni pole veel arvesse võetud Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat saaks ka siin ära kasutada, et selles valdkonnas edasi minna. siis äh, upstream kosmosetehnoloogia, meie äh, tööstust tuleb ebakõlvatu konkurentsi eest kolmandate riikide poolt kaitsta, keskpikas perspektiivis peame me tugevdama selle sektori äh, tugevust ning paika panema teatud tagatised. telekommunikatsioonisektoris, kui me räägime satelliitide rollist siin, siis need on olulised just ühenduste loomises, kui me räägime kiir-, väga kiirest internetist, ka äärepoolsemate piirkondade jaoks, sellel on väga suur potentsiaal veel paar sõna eelarve kohta ja me teame, et äh, äh, kosmosetehnoloogia areneb, ka äh, digitaliseerimine läheb edasi, aga sellel on ka suured kulud, samas käivad sellega kaasas ka su-, suured tulud majanduslikus mõttes. ning järgmise finantsperspektiivi läbirääkimistel tuleks seda arvesse võtta. tuleb ka tagada, et me korrektselt neid rahasid kasut-, arutame, seetõttu peaks olema juhtimine palju selgem. komisjon ja ESA peaks edasi arendama selgemaid reegleid. kuigi raamistik selleks on juba olemas, on võimalik olukorda veel parandada. veel üks võtmesõna, kosmos ja äh, julgeolek, need on omavahel väga tihedalt seotud. me peame en-, endale aru andma, et andmeid võida, võidakse ära kasutada ka julgeoleku valdkonnas. seda tuleb arvesse võtta ka Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikas. ning seal saaks ja peaks kosmose valdkonda, sektorit ära kasutama. aitäh! suur tänu, te rääkisite kuus minutit, loodetavasti teie kokkuvõtvad märkused on lühemad. nüüd saavad kaheks minutiks sõna erinevad variraportöörid kõigepealt äh, proua Alessander, kes asendab proua Kosteti. palun. suur tänu teile, härra esimees. tahaksin esitada proua Kosteti nimel vabanduse, ta pidi minema poliitilisele kohtumisele Pariisis ja loen mina ette teksti, mille ette valmistanud on tema. sooviksin kõigepealt tänada proua Kreeli tema raporti projekti eest, mis on äh, hästi koostatud töö äh, Äh, alus äh, ja see on esimene kord, kui Euroopa Komisjon esitab ettepaneku tõelise Euroopa kosmosestrateegia koostamiseks. see on oluline Euroopa tuleviku jaoks, sest aina rohkem majandussektoreid on seotud äh, kosmosevaldkonna arenguga. seega soovime rõhutada seda, et tegemist on sektoriteülese strateegiaga mis puudutab kalandust, põllumajandust, piiride haldamist ja muid valdkondi. ja praegune digitaalne eh, lõhe, eh, see, selle vähendamine sõltub satelliitide kasutamist ja seega on sellega seotud kõigi kodanike huvid tegemist on äärmiselt strateegilise ja ka tundliku valdkonnaga, seega Euroopa Liit peab mängima äärmiselt olulist rolli, et garanteerida Euroopa, üle-euroopaline sõltumatu ligipääs äh, kosmosevaldkonnale ja seda praeguses ebakindlas ähm, rahvusvahelises olukorras. seega tuleb ähm, toetada kogu valdkonda, me ei tohi kosmosesektorit jätta üksi rahvusvahelise konkurentsi küüsi. Euroopa peab äh, toetama omaenda süstikute väljatöötamist nagu Aran ja Vega Ehm, Euroopa ehm, avalikkuse toetus on selge, soovitakse ka seda, et see sektor oleks seotud töökohtade tagasitoomisega Euroopasse, see võiks luua nelikümmend tuhat töökohta. Ehm, me peame samuti tegelema kõik, tegema kõik selleks, et süstikud oleks majanduslikult tasuvad ja jätkusuutlikud. me peame ka mõtlema selle peale, millisest, kust süstikute äh, kosmosesse äh, saatmine toimuks. peame toetama äh, teadusuuringuid, kui soovime selliseid valdkondi edasi arendada. kogu kosmosesektori soetus peab saama üleüldiseks, eriti tuleb toetada VKE-sid ja peame neile võimaldama ka ligipääsu ähm, andmetele, kosmosetemalistele andmetele, praegusel hetkel see veel nii ei ole. Ehm, te-, eh, toetan kosmose eh, raportit, eh, sooviksin ainult, et me räägiks, käsitleks selles raportis CO2 heitmete teemal ka kõikidest heitmegaasidest nagu metaanist. Euroopa peab olema, käima sammu ülejäänud maailmaga, kus toetused kosmosesektorile aina kasvavad ja me peame seda eh, samuti toetama Kopernikuse, Galileo ja teisi kosmoseprogramme. tegemist on investeeringuga tulevikku ja Euroopa seda ei kahetse tulevikus. suur tänu teile, härra esimees. nüüd eh, et, et ECR-i nimel saab sõna Evelyn eh, Tusenovski. suur aitäh teile. velmi dobrou výbornou zprávu a ma tahaksin tänada proua raportööri väga hea töö eest. juba öö, varem oleme me samadel teemadel koostööd teinud temaga. me soovime komisjonilt et äh, vaadataks üle, kuidas Kopernikust ja Galileod saaks paremini ära kasutada. nüüd on komisjon välja tulnud äh, oma uute ettepanekutega, mis puudutavad näiteks elektroonilist kommunikatsiooni ja muidki aspekte, mida proua Kreel juba mainis. näiteks väga kiire internetiühendus, kasutades satelliite, aga see peab olema sidus ka 5G tehnoloogiaga. see on väga oluline aspekt siin. olen ka väga rahul, et siin raportis mainitakse ka Galileo ja Kopernikuse vahearuannet ning seda, et tuleb kasutada ära know-how'd ja sünergiat selleks, et tugevdada ka Kopernikuse öö, turvalisust. sooviksin ka veel kord öö, rõhutada, kui me räägime koostööst brittidega, siis et meie jaoks on Ühendkuningriik väga oluline koostööpartner ning seda ka kosmosetemaatikas siis see kohvsat.com algatus. meie fraktsioon soovib äh, äh, riik, äh, riikidevahelist koostööd selle asemel, et loodaks mingisugused uued Euroopa programmid, aga ma kindlasti ootan väga tugevat koostööd raportööriga. tänan, et kõnest kinni pidasid, tänan sõna proua Annoiule. suur tänu teile. tahaksin kõigepealt samuti tänada proua Kreeli, ta on teinud ära väga hea töö. E, te, koostöö on seni olnud väga positiivne, näiteks koos koht- äh,, sidusrühmadega kohtumine oli väga huvitav. tegemist on tasakaalustatud tekstiga, mis tõstab esile olulisemaid küsimusi, millega peab tegelema, kui soovime e, kosmosevaldkonda edukaks muudeta siin on ettepanekud ka äh, selle kohta, kuidas äh, olukorda sektoris parandada, mille tahaksin esile tõsta kõigepealt äh, investeeringud teadusarengusse eh, ja eh, see on eriti oluline, kui mõtleme näiteks kiirest satelliidikommunikatsioonist ning samuti eh, kui soovime olla eh, eh, kui soovime olla esirinnas, siis eh, peame oma arengus teistega sammu pidama ning sõnadest tuleb edasi minna tegudele, me, miks me endiselt ostame andmeid väljaspoolt, miks me ise andmeid ei loo, miks me ei kasuta selliseid telefone, mis saavad kasutada Galileod, eriti näiteks mm, meie siin äh, institutsioonides, see võiks olla hea algus. ja äh, teine oluline küsimus puudutab küberturvalisust. meil äh, on vaja luua selline digitaalne taristu, mis oleks vähem haavatav, seega peaks komisjon tegema kõik selleks, et kõikidel ametitel on tulevikuplaanid paika pandud võimalike küberrünnakute vastu ning lõpetuseks kommunikatsioonistrateegia, mõned äh, teised kõnelejad on sellest juba rääkinud, sest kui soovime investeerida kosmosesse valdkonda, siis on meil vaja demokraatlikku toetust ning minu meelest kommunikatsioonistrateegia peaks äh, toetuma kolmele sambale, millest esimene on teadlikkuse tõstmine avalikkuses. avalikkus peab aru saama, mis äh, neile kasu toob, et see on osa nende igapäevasest elust, seega kommunikatsioon peab olema lihtsam ja arusaadavam. haridus koolides peame innustama lapsi, et nad sooviks edasi töötada kosmosevaldkonnas. peame ka eh, meelitama inimesi väljaspool Euroopast meie eh, kosmosetööstuses eh, tegutsema ning samuti peaksime toetama VKE-sid ja ettevõtjaid, millised võimalused avanevad meie programmidega ja eh, peaksime eh, kasutama neid kolme sammast ja seda peaks meie kommunikatsioonistrateegias ka, kommunikatsioonistrateegias ka rõhutama. ootan huviga meie edasist koostööd, aitäh! suur tänu teile ja nüüd saab sõna härra Kulitšek kaheks minutiks. Děkuji, pane předsedo. Ehm, mám několik drobných poznámek. Aitäh! mul on mitmed väikesed kommentaarid. proua Kreel on teinud päris head tööd ning eh, senini on olnud arutelud variraportööridega ka väga viljakad, loodetavasti on see nii ka tulevikus kosmosevaldkond on meie jaoks väga oluline. ning seda tuleb alati tulevikus arvesse võtta. teiseks, kiire internetiühendus äärepoolsemates eh, piirkondades oleks väga kasulik. teadus- ja arendustegevuse eh, jaoks on see samuti väga oluline liiklusest ei ole siiamaani veel räägitud, aga me saame ka eh, see, seda e-call süsteemi eh, paremini ära kasutada ka eh, kosmosetehnoloogiaga. me peaksime asendama öö, vanad tehnoloogiad nagu mikrolainetehnoloogiad siin saab Galileo meid aidata. Neid äh, lõhesid ületada, kuigi loomulikult liikmesriikide vahel on üsna suured erinevused. me saame liikuda hoopis uues suunas, kui me seda uut äh, tehnoloogiat ära kasutame. ning mis puudutab lapsi, nooremaid inimesi, siis Tšehhis on, Tšehhi, Tšehhimaal on juba pikka aega olemas programm, mille kutsus ellu härra Reemek äh, pärast Gagarinit üks järgmisi äh, kosmonaute ning sellega üritatakse suurendada laste huvi äh, maailmaruumi vastu ning paljud lapsed saavad seeläbi tegeleda kosmose küsimustega. seda võiks ka siin raportis mainida. E järgmisena saab sõna härra Schaffhauser tänan, härra esimees, mida siis öelda? kõigepealt kosmosesektor äh, on, sõltub liikmesriikide pädevusest, eriti Prantsusmaa pädevustest. teiseks äh, on meil valitsusvaheline amet äh, ESA ja see tõepoolest vajab toetust. Euroopa peab tegelema harmoneerimisega, finantseerimisega see ei tähenda seda, et on jälle vaja uut bürokraatlikud ametit, nagu seda juhtus Galileoga, eh, kui luuakse selliseid programmi, mida ei ole võimalik hallata ja ei suuda teda täita plaane, milles on Euroopa Liidu poolt enda poolt püstitatud. eriti tuleks eh, kontrollida ka julgeoleku ja kaitse küsimusi mis peavad kuuluma täielikult liikmesriikide pädevusse ning selles valdkonnas iga kord, kui Euroopas sekkub, siis teeb ta seda ebapädevalt ja näitab juba oma võimetust tegutseda. peame toetuma äh, suveräänsete riikide võrgustikele, et me saaks äh, andmeid halata, siingi Euroopa ei ole suutnud äh, näidata üles oma adekvaatset tegutsemist mina olen samuti mikro- ja minisatelliitidega tegelenud ning võin öelda eh, ja ka kaaskasutatavaid vektoreid ja siin me ei suuda samuti olla nõudmiste, vajaduste kõrgusel, me ei ole suutnud ette näha eh, ja eh, ka ette valmistada ennast uute tehnoloogiate kasutusele võtmiseks ning kõik see, mis puudutab valitsuste vahelist tegevust toimib, kõik see, mis toimub föderaalselt, ei toimi, nii et Äh, toetage ESA-t ja kõik läheb hästi. Äh, now... suur tänu ja nüüd saab sõna transpordikomisjoni esindaja proua Maisner. Ähm, aitäh, härra esimees. kolleeg Politšek juba mainis liiklusteemat ka. loomulikult kosmosestrateegia mäng, äh, mängib olulist rolli ka liikluses, kogu selle vald-, sektori digitaliseerimises ning see mängib väga olulist keskkonnarolli ja nii edasi. aga peale liiklusteema, kuna mul on ainult üks minut, siis ma räägiksin veel ühest valdkonnast, mil-, mida sageli unustatakse, aga mis on kosmose teemaga seotud. nimelt merepoliitika Äh, meil on siin ka kalanduskomisjoni inimesed ju kohal ning see on seotud äh, ebaseadusliku kalapüügiga. Äh, mere sisse küll ei näe, aga, aga merepinnal toimuvat saab väga hästi jälgida, saab uurida näit-, näiteks kas keegi tegeleb mingisuguste kriminaalsete asjadega seal, ebaseadusliku kalapüügiga ja nii edasi. seda saab kasutada ka praktilise teadustöö tegemiseks, ehk siis meie ookeanite uurimise ja puhastamise eesmärgil on ka kosmosetehnoloogia väga vajalik. aitäh ja nüüd härra Rüüb. aitäh, härra esimees. mind huvitab see tulevikustrateegia Euroopa Liidus, kuidas seda saaks, seda valdkonda saaks paremini organiseerida. meil on vaja koostööd erinevate agentuuride vahel, me ei räägi siin ainult GNSS-ist, Galileost ja Kopernikusest, vaid ka ähm, ES, ESA-st, milline on nende seos äh, ESA-ga, ma arvan, et äh, nende vahel on võimalik palju paremat sünergiat üles ehitada. Äh, nende vahel võiks olla parem kommunikatsioonistrateegia mida saaks ära kasutada ka väikeettevõtjad ja startupid selles sektoris. see tehnoloogia instituut, mida mainiti, võib ka siin suurt, oma suure panuse anda. et digitaalvaldkonnas tõesti Euroopa majandus sellest kasu saaks ning uusi digitaalseid standardeid ellu rakendada saaks parem ellurakendamine on samuti öö, väga oluline. samuti huvitab mind siin öö, intellektuaalomandi õiguse küsimus. samuti, kui kaugele me oleme jõudnud selle Euroopa pilve öö, loomisega. minu arvates neid projektid peaks käima üheskoos ka küberjulgeolekus peame me looma uued standardid ning parandama kommunikatsiooni erinevate ametite vahel. aitäh, härra Rüübik. ja nüüd proua Moody. Thank you, yes. Uh, suur tänu. kõigepealt ma sooviksin samuti tänada raportööri suurepärase raporti eest, mille ta kokku on pannud ükskõik, mis valdkonnaga sa tegeled, mis Euroopa jaoks prioriteetne on, äh, selge on see, et kosmosesektoril äh, on sellele midagi lisada. sooviksin keskenduda eriti sellele, mis on siin juba öeldud, mis puudutab äh, kosmoseprügi. see on äärmiselt oluline teema, kui soovime toimivaid programme ning äh, teine küsimus, see puudutab kosmose uurimist, mis oli samuti peatükk, mida puudutas komisjoni raport. kuid see, mis nüüd puudutab piiratud eelarvet, siis äh, sellele keskendumine äh, peaksime äh, keskenduma eh, ka tsiviilprogrammile, sest eh, see tähendab seda, et liikmesriikidelt peaks tulema lisaraha eh, ning seda peaks meie kommunikatsioonistrateegias selgelt välja ütlema. kommunikatsioonistrateegia, see, mis on võimalik väikeaedade jaoks ja ka järgmiste põlvkondade inspireerimiseks ning jah, tahaksin öelda, et jah, ma tõesti usun, et et äh, oleks tohutult tore, kui Suurbritannia oleks ka tulevikus äh, sellega seotud äh,. loomulikult äh, on Suurbritannia sellest senigi kasu saanud, aga oleks hea, kui meil oleks ka tulevikus olemas kosmosestrateegia. panen ka nüüd iseenesest kõnelejate nimekirja ja meenutan meile, et äh, kui Euroopa programm tegeleb äh, kosmosega, siis me ei peaks keskenduma ainult Euroopa Liidule, vaid peaksime koostööd tegema ka Šveitsiga ning pärast Brexitit ka Suurbritanniaga. arvan, et äh, proua Maisner on äh, teinud, äh, esitanud hea näite sellest, kui globaalne see teema on, ning härra Rüübik rääkis globaalsetest standarditest, nii et arvan, et on väga oluline, et me teeks edasist koostööd ning parandaks koostööd Venemaa, USA, Hiina, India, Jaapani ja teiste riikidega, mis on samuti kosmoseriigid. ja nüüd saab sõna härra Eeler. kõigepealt tahaksin, ja see ei ole mitte lihtsalt viisakus, vaid tõesti, asi on tõesti väga hästi tehtud, nii et sisuliselt on see raport väga hea tahaksin tänada raportööriga selle eest, et ta on käsitlenud seal teemat, mida alati selgelt ei käsitleta. nimelt küsimust sellest, et me kutsume ellu uue kaitseprogrammi. sest siiani see kosmosestrateegia eristas kunstlikult kaitsevaldkonda ja muud kosmosevaldkonda. aga sellega seoses peaksime mõtlema ka sellele, kuidas seda asja käsitleda, sest pikaajalises perspektiivis ei ela meie, meie kosmosetööstus ilma kaitse osata. sest paratamatult seda valdkonda su-, riiklikult toetatakse, kui, kuna ta selle valdkonna, sellega tegeleb, nende kaitseküsimustega ka tegeleb, nii et me peaksime kindlasti arvestama sellega, et kaitse küsimusi tuleb uurida kosmose kontekstis ning peaksime mõtlema ka sellele, kas kosmose, kaitse, kaitseprogrammis peaks, me, me peaksime kaitseuuringutes just mõtlema sellele, kuidas Euroopa mõõdet selles tugevdada ja seetõttu peaksime algatama arutelu uue kaitseuuringute programmi vajalikkusest kosmoseplaanis ning see peaks olema osa Euroopa Liidu kosmosestrateegiast. see, et see vastab nii kaitse, see vastab nii tsiviil- kui sõjaotstarbelistele vajadustele. ning äh, mul on samuti väga hea meel, et me ei ole siin jagunenud mingite ideoloogiliste joonte järgi, sest mõistlik on igal juhul Euroopa programmid sisuliselt ühendada omavahel. ning nüüd eh, DG Grow poolt härra Da Silva, Euroopa Komisjon. suur tänu teile, härra esimees. Euroopa Komisjon sooviks kõigepealt tänada proua Kreeli raportööri raporti eest, äh, millega me just tutvusime ning leiame, et see raport äh, on hästi välja öelnud, millised on komisjoni jaoks olulised prioriteedid, millised on meie väljakutsed, millised äh, on selle strateegiaga seotud riskid. on selge, et meie esimene prioriteet äh, on äh, see, et Euroopa kodanikeni, turgudeni jõuaks see, mis on äh, kosmosepoliitika esmased prioriteedid, mis on Euroopa kodanike jaoks äh, kasulik, mis on Euroopa poliitika jaoks kasulik, see on Euroopa Komisjoni esmane prioriteet, meil on hea meel selle üle, et oleme suutnud leida konsensuse raportööriga selge on see ja paljud äh, saadikud on seda öelnud, et äh, kuidas me seda kosmosestrateegiat ellu rakendame ning äh, ka see, kuidas see hakkab toimima tulevikus, see mõjutab kõiki Euroopa poliitika valdkondi, vahendeid, mis sellele pühendatakse ning samuti ka tasakaal kõigi institutsioonide vahel, mis selle teemaga tegelevad. me sooviksime meenutada, et äh, on mitmeid institutsioone, mm, mis selle poliitikaga tegelevad äh, liikmesriigid, Euroopa Kosmoseagentuur äh, ning muud ja arvan, et oleks oluline et Euroopa Komisjon on käivitanud dialoogi juba kõigi institutsioonidega, muuhulgas ka Euroopa tööstusega. sooviksime, et meil oleks tegemist kaasava, kaasava protsessiga, et me suudaks välja äh, töötada oma prioriteedid, suudaks välja selgitada eh, kõikide konkreetsed rollid eh, liikmesriikide komisjoni, Euroopa Kosmoseameti ja teiste eh, vahel, et kõik lõpuks me suudaks endast anda parima ja et me suudaks viia Euroopa kodanikeni selle, kuidas Euroopa konkurentsivõimet suurendab ja Ehm, et äh, kõigile saaks selgeks, kui oluline on Euroopa äh, tuleviku jaoks äh, kosmosestrateegia, selline on Euroopa Komisjoni see praegune seisukoht, oleme valmis vastama kõigile püstitatud küsimustele. raport sellisel kujul, nagu ta praegu on, on hea raport meie meelest ja see, see tõstab hästi esile Euroopa Eh, pro-, eh, võimalused, riskid eh, ja ootused, me peame, võime, peame kriitilise pilguga üle vaatama selle, mida oleme seni teinud, mida tahame teha tulevikus ning meil on vaja saavutada võimalikult suur toetus nõukogult ja parlamendilt, et me võiks Eh, hakkama saada väljakutsetega, mis nagu komisjon teab, on Euroopa Liidu jaoks väga suured praegusel hetkel. suur tänu, eh, proua Kreel. proua Kreel, teid on eh, väga palju kiidetud juba ja peame teile sõna andma, aga mitte väga pikalt. ma luban, et ma pikalt ei räägi et mul on väga hea meel, et kõik sõnavõtud lähevad sisuliselt ühes suunas. nii et mul oleks hea meel, kui need täiendavad äh, nüansid, millest kolleegid rääkisid, nende pinnalt esitataks muudatusettepanekud. sest äh, me oleme tavaliselt üsna piiratud taoliste raportite koostamisel äh, selles, mida me saame öelda, mida ei saa, nii et ma, ma loodan muudatusettepanekuid ja loodan täiendavat koostööd ja häid arutelusid järgmisel variraportööride kohtumisel, aitäh! muudatused esitab, ettepanekute esimese tähtaeg on kahekümne kuues aprill, nii et palju aega enam ei ole. ütleme meie, meie täna hommikuse programmi viimase päevakorrapunkti juurde ja see on programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamise hindamises hindamine seoses selle vahehindamise RAM-programmi, üheksanda RAM-programmi ettepanekuga. tahaksin meenutada meil on eh, kolmsada seitsekümmend kaks muudatusettepanekut ning ma loodan, et variraportöörid on valmis eh, kompromissmuudatusettepanekute koostamiseks, et eh, me suudaks komisjonile ja sidusrühmadele selge sõnumi saata. meil on nüüd ainult nelikümmend viis minutit aega arutelu lõpetamiseks ja üks põhjus, miks meil toimus selline põhjalik arutelu, see Äh, hääletamisel äh, oli just nimelt üks sellistest teemadest ja ma sooviksin nüüd sõna anda raportöörile Kalsson Ruissile kolmeks minutiks. suur tänu teile, härra esimees. tõepoolest äh, lähen kohe asja juurde, aega on väga vähe. kolmsada seitsekümmend kaks muudatusettepaneku esitati ning minu esmane hinnang on see, et et kokkuleppeni on võimalik jõuda, sest enamus ettepanekutest tõesti aitavad parandada teksti ning äh, seega äh, võiksime leida, jõuda soovitud tulemuseni. ma ei hakka erinevate teemadega põhjalikumalt tegeleda, tegelema, vaid äh, ma tahaksin keskenduda kahele punktile, mis tekitavad eriarvamusi. ühed arvamused toetavad raportööri seisukohti, teised jällegi mitte oluline on öelda ka seda, et äh, teadlased võtsid üldiselt väga positiivselt selle vastu ning äh, suur tööstus äh, on see, kes on mõnikord vaidlema hakanud. kahes valdkonnas, millega peame edasi tegutsema, on vahehindamise küsimus ning ütlesin, et minu jaoks positiivne peab edasi minema, see peab olema tegevuse, edasise tegevuse aluseks. ja sooviksin öelda seda, et peame tegema kõik selleks, et keskenduks tipptulemustele ja positiivsetele tulemustele rohkem, kui seda seni tehtud on, sest sellist on Euroopa Liidus praegusel hetkel palju ning peaksime tegelema mõningate küsimustega nagu teadlaste palgad või oma keskuse loomine. arvan, et aga tegemist on äh, valdkonnaga, millega tegelema ning äh, mis puudutab sooküsimusi, siis Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kutsub üles äh, kaasama rohkem naisteadlasi ja arvan, et ka selles osas tuleb meil edasi tegutseda ning äh, ka seda ka humanitaar- ja sotsiaalteaduse valdkondades. praegune äh, on, praegu on ka Horisont kahe tuhande kahekümnendal aastal võimalus olukorda tõsiselt parandada, kuid arvan, et äh, seda on võimalik teha ähm, poliitiliselt ja seda väga kiiresti ja arvan, et seda, see on teema, mille osas edasi mõelda. teine küsimus puudutab nüüd tööstust ja suurtööstuse osalemist kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi küsimus. Eh, horisont kaks tuhat kakskümmend, selle eh, vahendid on eh, piiratud ja seega tuleb seda mõistlikult kasutada et see peaks andma lisandväärtuse Euroopas toodetule ning peaksime tegema suurema üleskutse, et selles ähm, protsessis rohkem osaletaks. praegusel hetkel äh, on erasektor, suurtööstus osaline viiekümne viie protsendi ulatuses sellest, mis nad võiksid, nii et suuremat osalust oleks vaja. tegemist on seega kahe punktiga, kus äh, leidsin selliseid ettepanekuid, mille osas tuleks pikemalt edasi rääkida. arvan aga, et me peaksime jõudma kokkuleppeni ning olen valmis äh, edasiseks koostööks ning ootan nüüd erinevate fraktsioonide poolseid ettepanekuid. Thank you very much uh,, madam Ruiz and.... suur tänu, proua äh, Kavestor Ruiz ja äh, saab sõna proua Ludzicka, kaheksa minutit. Dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście ważne jest dla nas teraz, abyśmy. aitäh jah, oluline on meil välja töötada kompromissid. meie näiteks esitasime umbes sada seitsekümmend muudatusettepanekut raportile. kõigepealt tuleb välja mõelda teaduse rahastamise eelarve, meie panime ette sada kakskümmend miljardit mida rohkem parlament soovib, seda rohkem on meil võimalus komisjonilt ka saada. järgmiseks peame leidma tasakaalu suuremate ja väiksemate teadusprojektide vahel. ka sellel alal sooviksime kompromissi. sooviksime säilitada ka praeguse programmi struktuuri, lisades teatud lihtsustavad aspektid. ka seal oleks võimalik tegelikult kompromissile jõuda. tuleb mõelda ka sotsiaalsetele väljakutsetele ning saavutada suuremat sünergiat programmide vahel. peaks olema lubatud ka avaliku sektori poolne toetus ning tuleks välja töötada ka öö, saavutatud edu mõõdikud. selles valdkonnas tuleks ka kompromissile jõuda, tuleb parandada ka koostööd teaduse ning tööstussektorite vahel ning on vaja lihtsamaid reegleid era- ja avaliku sektori partnerlusele VKE-sid tuleks kaasata projektidesse rohkem ning tuleks mõelda ka, kuidas paremini tööstust motiveerida. toetame ka seda avatud juurdepääsu, seda ei saa küll tööstusele peale suruda, kõik see tuleneks ju konkurentsist. samuti, kaitsesektor peaks jääma raamprogrammidest välja. rohkem tipptaset, rohkem Äh, osalust on oluline ka uutes liikmesriikides ning kõige tähtsamaks kriteeriumiks peaks olema teaduslik tipptase. aitäh ja nüüd proua Van Posselt ECR-i fraktsiooni juurde. aitäh! Ook een, uh, over, uh, over eh, Horizon 2020. me rääkisime siin Horisont kaks tuhat kahekümnest. tõenäoliselt teeme seda tulevikus veel sagedamini. ma olen väga rahul raportööri poolse tööga, esitasin ka mõningad muudatusettepanekud, aga need on tegelikult lisandiks juba raportööri poolsele oivalisele tööle suur tänu selle eest. mainiksin nelja aspekti, mis on tähtsad. esiteks. Euroopa programmide administratiivne vastutus. komisjon on siin teinud ära päris suure töö, aga suur hulk halduslikust lihtsustamisest on küll sisse toodud, aga me peaksime programme äh, lihtsustama ettevõtete, mitte Euroopa Komisjoni jaoks. programmid peaksid olema kasutajasõbralikud, ettevõtteid tuleks Horisont kaks tuhat kahekümnesse rohkem kaasata. ehk siis see peaks olema rohkem ettevõtjasõbralik. samuti tuleb tagada, et rohkem ettevõtteid saaks ära kasutada Horisont kaks tuhat kahtekümmet, see peaks olema ju toetav element. see on väga tähtis. kolmas asi. kaheastmeline hindamissüsteem, see on väga kasulik instrument. võrreldes varasema valimisprotseduuriga. aga ma arvan, et endiselt liiga palju äh, taotlejaid jõuavad teise faasi, seega esimeses faasis võib-olla peaksime olema valivamad. ning viimane asi. Euroopa teadustulemuste konkreetse, konkreetsete viljadeni kasvatamine. teadus jääb sageli kinni ainult ülikoolidesse, ettevõtetel peaks olema võimalus äh, neid tulemusi edasi arendada. seda saab kasutada, seda saab saavutada näiteks riskikapitali raamistikuga, kus tuleks arvesse ka võtta Euroopa Innovatsiooninõukogu ettepanekuid, need olid neli peamist aspekti, sooviksin edu raportöörile kompromisside väljatöötamisel neljasaja muudatusettepaneku põhjal, mis on esitatud. ning ma olen kindel, et lõpptulemus saab olema väga hea. ja nii saame öelda komisjonile, mida meie ootame Horisont kaks tuhat kahekümnelt ning tulevastelt teadusprogrammidest, aitäh! nüüd proua Viiring Aldest. aitäh! tuleb tunnistada, et ma olen meeldivalt üllatunud sellest, et on esitatud peaaegu nelisada muudatusettepanekut, võib eeldada, et teadus-arendustegevuse vastu on väga suur huvi, see on tervitatav. samas olen tähele pannud, et neljasaja muudatusettepaneku hulgas on päris palju huvitavaid mõtteid ning koos liberaalidest kolleegidega olen esitanud isegi muudatusettepanekuid ning tahaksin rõhutada seda, millest see raport peaks rääkima. minu arvates on oluline, et me ütleksime selgelt välja, et see programm peaks toetama just teadus- ja arendustegevust, sest sellest oleks liikmesriikidel suurt kasu. me ei räägi siin lihtsalt eh, lisafinantsressurssidest, vaid ka edasisest piiriülesest koostööst, mida kõik osapooled peavad väga tähtsaks. ning see tipp taseme kriteerium, need kriteeriumid on, mängivad siin olulist rolli. kui vaadata üheksandat raamprogrammi, siis selle põhimõtted peaksid alles jääma. meeldivad paljud kolleegid koos minuga leiavad, et geograafilised aspektid tuleks kriir-, kriteeriumite hulka kaasata. tuleb võtta kriteeriumina arvesse ka tipptaseme olemasolu. minevikus oleme me juba piisavalt rääkinud Horisont kaks tuhat kahekümnest ühtekuuluvusinstrumendina, aga ma olen ka veendunud, et tõukefondidega peaks saavutatama suurem sünergia. saab rohkem ära teha selleks, et ületada lõhe Euroopa äh, liik-, kolmeteistkümne ja viieteistkümne liikmesriigi vahel. tööstuse osalus on samuti oluline. Need programmid ei peaks toetama lihtsalt fundamentaalteadust, tuleks äh, toetada ka, ka konkreetsete lahenduste turule toomist. see on oluline samuti me peaksime olema siin tasakaalukad oma lähenemises, leidma tasakaalu kõrgema ja madalama taseme vahel, tööstus mängib olulist rolli ning samas erinevates sektorites on tööstuskeskkond erinev. vahel just VKE-d järgnevad suurtele ettevõtetele ning peaaegu kaks kolmandikku eh, teadus- ja arendustegevuse rahastamisest tuleb nendelt seda, see on ka oluline aspekt. siin võib näha ka olulisi aspekte nagu avatud andmed ja nii edasi. ma võiksin siin jätkata, aga parem praegu lõpetan ning ootan väga koostööd raportööri ja variraportööridega, et meie raport oleks väga selge, väga selgete soovitustega, kus tuuakse välja meie koja seisukohad raamprogrammi asjus. Äh, aitäh. ja nüüd härra Tõnunga roheliste nimel. <clears throat> Thank you, chair. We the Greens uh, welcome the draft proposal as we think it's balanced and we agree. aitäh. tundub, et me oleme raportööriga päri keskse tähtsusega küsimustes, ent siiski mitut aspekti tahaksime esile tõsta ja nende kohta oleme esitanud muudatusettepanekud. Pariisi kokkuleppega seoses peaksime eh, seadma prioriteediks vastavad eh, in-, investeeringud Euroopas. eriti arvestades eh, seda, et Ameerika Ühendriikides hakatakse piirama rahaeraldisi keskkonnauuringutele. teiseks tahaksime rõhutada äh, alusuuringute tähtsust ning äh, ühisuuringute tähtsust, eriti akadeemilises keskkonnas. ilma piisava rahastuseta selleks äh, Euroopa Liidu potentsiaal vastavas valdkonnas tulevikus väheneb. FP9 rahad energia innovatsioonile peaksid äh, olema eraldatud ainult Äh, jätkusuutlikele projektidele, äh, jätkusuutliku energiakasutuse projektidele. ning liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad äh, järgivad oma lubadusi ning tagavad kolm protsenti Euroopa Liidu SKT eesmärgi täitmise ning, ning ka ettevõtjad peaksid vast-, vastavalt toetama selle valdkonna investeeringuid. aitäh, härra Delonde, nüüd EFTD poolt äh, kolleeg Borrelli. tänu teile, esimees. esitan muudatusettepanekud, esitades oma muudatusettepanekud äh, ta, tahaksin rõhutada seda, et alati ei äh, too investeeringud kaasa töötuse vähendamist Euroopas äh, on väga suured ebakõlad erinevate valdkondade vahel ning äh, peaks mõtlema selle peale, kuidas selline programm võib meie, meie mandri tulevikku mõjutada. oleksime, äh, oleme me aastalt juba väga lähedal kahe tuhande kahekümnendale aastale, aga tulemusi pole veel kuskilt näha peaksime mõtlema selle peale, kuidas aidata eelkõige edasi meie ettevõtteid, eriti väikeettevõtteid, sest praegune süsteem toetab eelkõige neid, kellel on juba kogemusi ja kes on programmis juba kaua osalenud. meie leiame muudatuse ettepanek näiteks selles osas pöörab tähelepanu sellele, et vahendeid ka võrdsemalt kasutatakse ära geograafiliselt äh, ja leiame ka, et eh, lävend eh, peaks arvesse võtma raamprogrammi eh, rakendamise tõhusust. esitasime muudatusettepaneku üheksakümmend kaks, mis soovib suure, tõhustada kontakte ka liikmesriikides Eh, ja et liikmesriikides oleks eh, ka eh, ettevõtetel konkreetselt võimalus otseselt pöörduda, et saada informatsiooni toetuste määramise kohta. minu jaoks, meie jaoks on kõige olulisem just nimelt see küsimus, mis puudutab VKE-sid, loodame, et kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont pühendaks sellele lausa eriinstrumendi, kuid arvame, et siin on võimalik otsustavamalt tegutseda, seega äh, Ehm, eh, räägime ka sellest, kui oluline on kasutada ära võimas, olemasolevaid finantsvahendeid ja seda võimalikult tõhusalt. et midagi ei jääks tegemata vahendite puuduse tõttu. samuti peaksime ettepanekud paremini üle hindama eh, kui, eh, ja peaksime mõtlema selle peale, kuidas ettevõte, kes toetust saab, on võimeline investeerima, vähendama töötust, uusi töökohti välja pakkuma ning sellega seoses ähm, tuleb eriti toetada neid, kes tegelevad innovatsiooniga ja suudavad luua uusi töökohta. samuti tahaksime, et vahehindamisprotsess oleks läbipaistvam äh, ja soovime, et äh, põhjused, äh, miks programm vastu võetakse või tagasi lükatakse, oleks selgemad ja arusaadavamad. sest ainult nii võib ettevõtja aru saada, millised on tema äh, Äh, ideede äh, piirid ja äh, võimalused, aitäh! Thank you very much and now tänan! ning nüüd saavad sõna parlamendiliikmed, kes sõna soovivad, kõigepealt härra Eller. kõigepealt tahaksin tänada raportööri sellepärast et äh, tegemist oli üsna keerulise ülesandega, kõigepealt poolt hinnata SB9-t ning teiselt poolt äh, sõnastada parlamendi seisukohad järgmise programmi suhtes. mina tahaksin põhiliselt rääkida tulevikku suunatud küsimustest ning äh, mitmes plaanis. peaksime pöörama tähelepanu sellele kolmnurgale, raha, siis mudelid, millest me lähtume siis investeeringute raha, rahastamisel ja uuringute rahastamisel ja nii edasi. et kõigepealt see osalejate arv ja siis osalusmäär. FP7-ga seoses kulud VKE-dele olid niisugused ootamatud kulud olid pool eraldatud rahast, nii et kui me soovime selgelt alla kümne protsendi minna osalusmääras, siis see ei ole sellel mõt-, mõtet, sellepärast et me sisuliselt jagame väga väikese rahasumma ja see hajub kõik ära ning äh, kas sada kakskümmend protsenti on nüüd see, mida suurettevõtjad peavad andma või siis äh, kontsentreeruma mingitele konkreetsetele teemadele või mingeid niisuguseid lahendusi tuleks otsida. teine äh, aspekt, mida puudutati, on see tipptase. kas me nõuame tipptaset ja siis on vaja lisada veel soolise tasakaalu nõue ja teiselt poolt äh, samuti ka tasakaalustatuse nõue liikmesriikide vahel, aga siis me peaksime olema ka ausad. sest äh, sageli näeme olukorda, kus projekti hinnatakse selle järgi, et sisuliselt nende muude kriteeriumide järgi, nii et ei võida mitte parem projekt, vaid hoopis teistest asjadest hakatakse lähtuma ja see minu meelest on viga, see on tõesti katastroofiline. E, teiselt poolt samuti peaks olema, olema ausad ka selles, et me ei tohi lasta seda tipptaset varjutada mingitel muudel asjadel, me ei tohi, me peame andma endale aru sellest, et et meil on probleem, et meil ei ole naisi piisavalt teaduses, nii et asi ei ole äh, lihtsalt õigluse küsimustes, meil on kuus, me kaotame kuus tuhat teadlast aastas Euroopas puhtalt demograafilistel põhjustel ning ainus võimalus seda probleemi lahendada on aidata teadlastel paremini ühendada töö ja eraelu, selleks et nad suudaksid oma valitud alal jätkata ning see on tohutu probleem, sest viis, viie-kuuekümne aasta pärast inimesed sageli loobuvad teadustööst, sest neil ei ole võimalik ühendada Eh, era- ja elu ja teadust. ja seega meie tipptase kaob. aga igal juhul, kui parim projekt ei ole enam parim projekt, vaid raha antakse hoopis muude kriteeriumide alusel, siis tegelikult me teeme teadlastele karuteene, samuti ka nagu geograafiliste kriteeriumide alusel sest eh, mõttetu on ju nõuda, et eh, vot see projekt peab minema Rumeeniasse, me peaksime ausalt välja ütlema, et et me ei saa varjata, me, me me ei saa lasta tekkida innovatsioonilõhel Euroopas, me peame rohkem investeerima ja me peame rohkem raha panustama nende toetamiseks, kellel tõesti tase on. me, me ei saa lihtsalt raha jagada mingite programmide arvude või, või muude meetmete järel. ning äh, viimane asi, usun, et oluline on jätkata PPP-de ja ühiste Äh, ettevõtetega, sellepärast et äh, mida suuremad nad on, seda parema tulemuse see annab, see tõesti muudab oluliselt kogu seda asja ja muudab äh, selle valdkonna nähtavamaks, me peame selgelt välja tulema ka teemad või valdkonnad, kus me, meil on vaja mingit uut lahendust ja me peaksime ka innovatsiooni autasud kehtestama ning FP9 äh, läbirääkimised seoses Brexitiga, need puudutavad põhiliselt just FP9-t seetõttu. edasi peaksime laiendama seda äh, science diplomacy, teadusdiplomaatia valdkonda, see on väga hea algatus ning äh, ning see kiire liikumine innovatsiooni poole, asi, mille parlament läbi surus, see, see on väga oluline. meil on vaja alt üles liikumist, me ei saa enam ülest, ülevalt alla lahendusi kehtestada me peame minema muutustega kaasa ning olema paindlikud ja muuhulgas aitab see ka geograafiliselt paremini tasakaalustada olukordi, sest väikesema, väiksemad liikmesriigid, neil on võib-olla üks, kaks, kolm tippteemat ja siis peavad nad ootama kolm aastat, kuni mingis programmis neid valdkondi hakatakse kasutama, nii et see kiire fast track menetlus on võimalus toetada neid kes suudavad tagada tipptasemel projekti või uuringud. härra Eiler, suur tänu äh,, väga asjalik jutt oli, aga siiski liiga pikalt, proua Toja nüüd. suur tänu teile, esimees, ma sooviksin eelkõige kiita äh, Äh, kolleegi poolt tehtud tööd. Äh, ta on tõesti teinud ära väga suure töö, nagu siin on eelkõnelejad öelnud ja tegemist on ju parlamendi jaoks olulise raportiga. see on tähtis, sest me kõik teame seda, et tegemist oli ühe olulisema projektiga Euroopa Liidu jaoks, mis äh, puudutas just investeeringuid ja sellega seoses peame tegema kõik selleks, et programm täidaks oma potentsiaali ja võib murse ja tooks kaasa nii sotsiaalse kui majanduskasvu Euroopa mandril. arvan, et on oluline eh, rääkida eh, ühest punktist, eh, nimelt millist tasakaalu me soovime põhiuuringute vahel, mis on äärmiselt oluline, seda on juba viimased kümme aastat öeldud, seda on öelnud ka nõukogu äh, on oluline, et baasuuringud äh, saaks suuremat toetust ning teisest küljest äh, tuleb toetada ka innovatsiooni. see on teine oluline punkt Euroopa arengu jaoks. nii et äh, siin peab vaatama üle ka ressursiküsimused ja seda väga põhjalikult. teine punkt, mille ma sooviksin rõhutada, see puudutab tööstuse ja ülikoolide koostööd. kui soovime äh, et meie eh, avastused eh, jõuaks eh, tööstuseni, siis tuleb seda küsimust uurida vahearuandes, tegemist on keerulise raportiga ja peame pöörama liikmesriigid tähelepanu sellele, kuidas ülikoolides tehtav töö jõuaks otseselt meie tööstuseni ja veel üks oluline punkt, mida peaks lahti seletama, puudutab teadusuuringute prioriteete me teame, et kõik erineva tüübi programmid, mis on välja töötatud, on paika pandud eh, eriprogrammidena, kuid eh, räägitakse siinjuures ainult komisjonist, me peaks aga Euroopa Parlamendi nähtavaks eh, tegema, peaksime mõtlema selle peale, millised on meie prioriteedid näiteks vananemise küsimuses, mis on Euroopas väga oluline küsimus ja peaksime küsima, tegelema ka terviseuuringutes, näiteks äh, võitlema ka äh, vähi vastu, tegelema eriti vähivastase võitlusega äh, pediaatrias ja peaksime mõtlema selle peale, millised on meie väljakutsed, millised on meie platvormid, sest tegelikult on teadusuuringud väga olulised meie Euroopa jaoks ja peaksime tegema kõik selleks, et liikmesriigid ja institutsioonid teeks rohkem jõupingutusi koostöö tegemiseks, sest eh, see, eh, selline programm võib kaasa tuua väga positiivseid eh, tulemusi ja peaksime eeskuju võtma Ameerika Ühendriikidest, kes on pioneer eriti sellistes uurimisvaldkondades. Ehm, ja mõned aspektid, mis puudutavad menetlust, mis on meie jaoks olulisemad, ma äh, räägin siin kõigepealt, et meie äh, nõuame selle dokumendiga komisjonilt ja kõigilt äh, teistelt, et kõigepealt äh, nad äh, annaks meile teada, millised on vahehinnangu kriteeriumid, hindamiskriteeriumid, et äh, hinnatavad seda teaks, millised äh, projektid äh, äh, peaks saama toetust, millistel alustel otsused langetatakse. see peaks tähendama siis suuremat läbipaistvust ning samuti ka põhjenduste avalikustamist, minu meelest on see esmavajalik. teine punkt, nagu sellest ütles kolleeg Eeler meil peaks äh, olema äh, selline punkt, mida ei ole suudetud lahendada, nimelt on olemas olulisi teadusuuringute instituute, mis äh, toimivad koostöös erasektoritega, mis praegusel hetkel ei saa kandideerida vastavalt reeglitele, aga tegemist on teaduse tõeliste õidega Euroopas ning peaksime tegelema kõik selleks, et nad saaks kandideerida. ning veel üks andmed, me peame tegema äh, kõik selleks, et äh, ligipääs andmetel oleks avatum, vaid me peaksime äh, ka toetama seda, et, et, et andmete loomist saaks ka tagant aidata, me peaksime välja töötama andmete paigutamisel ligipääsevatesse võrgustikesse. suur tänu teile! Thank you, Mrs Tuia Now.... aitäh, proua Tuia, nüüd proua Moody. Thank you, I will be very brief because of the point. aitäh teile lühidalt, sest sisuliselt on äh, see, mida ma tahtsin rääkida, juba ära öeldud. tänan raportööri tehtud töö eest ja kiidan raportit, see on väga asjalik. rõhutab äh, seda tööd muudatustega, mida Euroopa Liit teeb seoses äh, Horisont kahekümne kahekümnega rõhuasetused seoses tipptasemega teaduses toovad välja selle, kui piiratud on meie eelarve. ja, ja see, need probleemid eelarve rakendamisel näitavadki, kui olulised on Horisont kakskümmend kakskümmend programmi teemad ning kui palju on veel vaja ära teha selleks, et tugevdada meie eelarvet selles plaanis. ning mul on hea meel, et raportis on käsitletud ka soolise tasakaalu küsimust. see on väga oluline seoses sellega, mida räägiti kaks tuhat viisteist juba. et me jätkaksime tööd selles, sellel suunal. aitäh, proua Moody! ma panin nüüd ka enda kõnelejate nimekirja, tahaksin omalt poolt esineda kahe üldise märkusega üks nendest on, et kõik see ei toimi, kui meie liikmesriigid ei täida oma kolme prots-, ei jõua oma kolmeprotsendilise tasemeni. Euroopa Liit ei suuda seda täita, mõned, mõned riigid investeerivad rohkem, aga paljud riigid jäävad maha siiski sellest ning on oluline, et me meenutaksime, tuletaksime kõigile riikidele meelde, et see on eesmärk, mis tuleb täita. teine üldine märkus, mis mul oli, on see, et eelmisel pühapäeval toimus ülemaailmne teadusmarss üle kogu maailma. ma ise osalesin ka Berliinis sellel, umbes kaheteist tuhande osavõtjaga oli see marss meil ning äh, minu, minu jaoks on kahetsusväärne, et me ei, ei ole piisavalt ei anna endale aru sellest, mis teaduses on saavutatud, vaid sageli lähtume hoopis mingitest alternatiivsetest faktidest teaduslike tõendite asemel ning minu isiklik kogemus on, et meil on väga palju niisugust rumalust sisuliselt ja ka parlamendis, meil. ning tahaksin paluda kolleegidel selles komisjonis võtta sõna taolistes olukordades selle vastu, sest kui meie seda ei tee, kes siis veel? nii et peaksime pea,, tahaksin üles kutsuda kõiki võitlema teaduslike tõendite tähelepanuta jätmise vastu kõigis valdkondades. ning eh, nüüd annan võimaluse Euroopa Komisjoni poolt eh, DG Researchist härra Vandenbergil vastata märkustele. aitäh! sõna andsite meile meil on suur heameel, et parlament on meid toetanud pikalt juba ning ITRE ja ITRE liikmed on aktiivselt huvitunud Horisont kahekümnes kahekümnest ning raamprogrammides ning et te olete kutsunud üles suurendama eelarvet nende assigneeringute osas. Horisont kakskümmend kakskümmend on tõesti edulugu, me näeme seda tagasisidet, mille me saame sidusrühmadelt avalike konsultatsioonide raamides ning äh, usun, et mai lõpus avaldatav vahearuanne näitab seda selgelt samuti, et me suudame seal välja tuua, et Horisont kakskümmend kakskümmend eesmärgid on, et me oleme neid saavutamas ning vahearuanne esitab ka mahukad tõendid, millele tuginedes on äh, ilmselt lihtne vältida valefakte Horisont kakskümmend kakskümmend osas ning äh, vahearuandes käsitletakse tööstuse osa, ettevõtjate osalemisest, tehnoloogiaks valmisoleku, äh, sünergia ja muid küsimusi. ootame suure huviga raportööri raportit, muudatusettepanekuid ning lõpptulemust äh, ja oleme valmis seda oma tulevases töös arvestama ning lubage mul, lõpetan sellega, et ütlen, mul on suur hea meel näha, et, et on kujunemas konsensus tipptaseme, teadusliku tipptaseme osas, mis on tõesti Euroopa raamprogrammi alustala innovatsiooni ja teadusuuringute raamprogrammi osas. ning äh, rõhutan avatuse tähtsust ja väga, mul on väga hea meel, et parlament seda teeb, avatus kõigile osalisrühmadele ühiskonnas, kes äh, tänu kellele Horisont kakskümmend kakskümmend on olnud edukas, meil on suur heameel et, et viiskümmend protsenti osalejatest Horisont kahekümnes kahekümnes on uued osalejad võrreldes FP7-ga. ning äh, ootame suure huviga koostööd ITRE ja parlamendiliikmetega laiemalt selleks, et laiendada kõigi nende rahaeraldiste mõju teadusuuringutesse ja innovatsiooni mõjust ma räägin nii mõjus, mõjuna teadusele kui ka mõjuna laiemalt ühiskonnale. aitäh teile huvi eest! aitäh, proua, härra Vandenberg ning äh, proua Ruiz, teie aadressil on kõlanud väga palju kiidusõnu, aga paar minutit anname teile siiski veel sõnavõtuks. väga kiiresti tahaksin tänada kõiki kolleege nende panuste eest, mis on olnud konstruktiivsed ja huvitavad, samuti ka äh, suhtumise eest äh, Mm, siin äh, ähm, on äh, ju tegelikult küsimuse alla kogu Euroopa tulevik ja hea meel on selle üle, et konsensus on olemas, äh, positiivne suhtumine on olemas, soovin, et me teeks kõik selleks, et lõppraportis oleks esindatud kõik fraktsioonid ning et kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont et see oleks, saaks olla oma ülesannete vääriline ja täidaks oma ülesandeid. suur tänu teile, daamid ja härrad. sellega me tänase eh, istungi lõpetame ning sooviksin teile meenutada seda, et hääletame seda raportit eh, kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal mail. suur tänu teile ja eh, oleme tänaseks, täna hommikuks lõpetanud.